Colleague Jacek, please sit down. E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez. Proua Gomes soovib sõna. Palun, teil on sõna. Nós termos da regra de procedimento 151, um um e eu gostaria, por facto pessoal, eu gostaria de classificar que... Meil on protseduuriline küsimus. Ma sooviksin protesteerida oma nime kasutamise vastu, eh, vastu härra Deva ja härra Simanski poolt esitatud muudatusettepanekutes. Need muudatusettepanekud